sellesama samba raames Euroopa peaks tõhustama ka päästeoperatsioone merel ja suuremat tähelepanu osutama just ka põhiõiguste kaitsele. meie toetasime seda reformi just seetõttu, et me selle läbi me suudame täita neid prioriteetseid ülesandeid, mis meil on, ehk päästa inimelusid merel ja kaitsta põhiõigusi ma tänan härra volinikku ja ja väga tähtis on ka see, et Sofiale antaks rohkem vahendeid. härra Laadev, suur tänu, härra president, volinik, daamid ja härrad. mäletan päris hästi, viis aastat tagasi alustasin oma tööd Euroopa Parlamendis. ja tol ajal oli äh, selle ameti loomise mõte ähmane projekt alles. me arvasime, et see saab teoks alles aastal kaks tuhat kolmkümmend ja mitte varem. kuid tundub, et me olime naiivsed, sest aasta hiljem oli üle miljoni sisserändaja ja pagulase, kes ületasid Euroopa Liidu välispiirid isegi kui piirivalvurid olid äh, hästi ette valmistatud, ei olnud nad valmis selleks, et äh, sellise ulatusega nähtusega rinda pista. seepärast äh, pidime arutama, mida ette võtta selleks, et kaitsta meie piire kriisiolukorras. ja me mõistsime, et Schengeni ala on oluline ja et kui meie välispiirid on piisavalt tugevad, et Euroopa peab tingimata tagama turvalisuse välispiiridel ja nüüd neli aastat hiljem räägime Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loomisest, räägime kümnest tuhandest töötajast, uutest pädevustest ja me arvame, et uus amet on tõeline solidaarsuse väljendus liikmesriikide vahel nende vahel, kes elavad Euroopa Liidu südames ja nende vahel, kes elavad välispiiridel. ja nüüd meil on kavas vaba mikrofon. mulle väga meeldiks kõikidele sõna anda, kuid ma paluksin teil siiski piirduda ühe minutiga. kell viis on meil kavas hääletus ja enne veel on üks päevakorrapunkt. nii et palun teid äh, pidage kinni oma kõneajast, mis on üks minut. proua Šoidrova. aitäh. president. peame meeles pidama, et see ettepanek on reaktsiooniks suurtele vigadele, mida tehti aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui Schengeni välispiiri ei kaitstud piisavalt ja kui selle ületasid ligi kaks miljonit sisserändajat ja pagulast. mõned nendest olid päriselt pagulased, kes põgenesid sõjakoleduste eest, kuid paljud tegelikult äh, ei olnud varjupaiga taotleja õigustega ja peavad tagasi pöörduma. seepärast Euroopa Liit peab olema suuteline omama kontrolli oma välispiiride üle, tagamaks oma julgeolekut. kui miljonid või ka tuhanded äh, sisserändajad äh, tulevad Euroopa Liitu, siis kaob turvatunne ja seepärast ma toetan seda ettepanekut. suur tänu. ütleb härra Pikula, Pitsula Äh, uus amet pärast kolmeaastast äh, toimimist äh, tagabki vaba liikumise Schengeni alal. ma tervitan kümne tuhande inimeselise alalise korpuse loomist, see on reaktsiooniks ohtlikule olukorrale välispiiridel. ma arvan, et, et see kokku menetlus tasus end ära. see ei ole tähtis mitte ainult Schengeni ala jaoks. välispiiride kontroll äh, annab Euroopa Liidule jõudu juurde. voorzitter collega's we hebben frontex steeds gesteund voor het me oleme alati toetanud Frontexit. esimest korda aastal kaks tuhat kuusteist, ütleb proua Stevens, kui Frontex sai õiguse rohkem sekkuda inimeste tagasisaatmisesse, kes ei saanud äh, varjupaika. ja nüüd toetame taas kord Frontexit. liigume, sest liigume õiges suunas. Frontexil on väga oluline roll meie rändepoliitika ellurakendamisel ja see toimib ainult siis, kui meil on tugevad välispiirid ja Frontex äh, aitab sellele kaasa rohkem ressursse, rohkem töötajaid, nii saame paremini ülesannetega hakkama. Frontex peab äh, tegutsema mitte Euroopa Liidu riikides, mis ei ole naaberriigid samuti. Frontex saab aidata tagasi pöörduda inimestel näiteks Marokost mõnda teise Euro-, mitte Euroopa Liidu riiki, näiteks Nigerisse. see, see võimalus on jäetud kasutamata ja see, sellest on kahju. Uh, with... suur tänu. alustuseks äh, on väga kahju, et nii oluline teema, kus äh, tuhanded elud ja miljardid eurod on kaasatud, ütleb härra Etheridge. me ei ole siin nõustunud sellest rääkima, vastama küsimustele siin kojas, kuid lahendus oleks lihtsalt õigusriik. kui inimesed üritavad siseneda ebaseaduslikult Euroopa Liitu, siis peaks olema väga karm üt-, võimalus öelda, et vabandust, teid tuleb tagasi saata. kuid teisest küljest peaks olema ka seaduspärane viis äh, varjupaika taotleda, sest kõik tsiviliseeritud rahvad annavad tagasi, tagakiusatutele varjupaika nii et õigusriik on vastus sellele küsimusele, kas üksteist miljardit eurot täiendavaid ressursse, pädevust ja bürokraatiat on abiks. ma arvan, et lihtsalt õigusaktide rakendamine oleks palju parem lahendus. härra Bogovitš. tänan väga. mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament on saavutanud kokkuleppe selles osas, et väli, välispiirid vajavad kaitset ja et see tagab rahu, jõukuse ja stabiilsuse Euroopas ning võimaldab toimida Schengeni süsteemil. paraku ei, ei teinud seda aastal kaks tuhat viisteist, kuid täna oleme mõistnud, et peame lõpetama ebaseadusliku sisserände, ma olen veendunud, et edasised sammud peaksid sellele veel järgnema. Frontexi mandaati tuleb äh, laiendada selleks, et saata kolmandatest riikidest kolmandatesse riikidesse. Sloveenias aastal kaks tuhat viisteist äh, ületas meie piiri kümme tuhat inimest päevas. arvud kasvavad nüüd taas viimasel ajal ja ma ei usu, et tulevikus see väga palju muutub me peame tagama, et Bosniast ja Serbiast tulijad saaksid pöörduda tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi abil. härra Opusagilar, mina olen Euroopa-meelne Hispaania sotsiaaldemokraat ja ma olen igati nõus nende eesmärkidega, millest me siin räägime. jah meil on Frontex ja Piiri- ja Rannikuvalveamet, tal on nüüdsest täiendavad vahendid, kümme tuhat lisapersonali, korralik eelarve, ka meie oleme omalt poolt kaasa aidanud läbi muudatusettepanekute just selles osas, mis puudutab tagasisaatmisoperatsioone, mis puudutab põhiõiguste tagamist ja kaitset, aga ma võin teile öelda, et siiski selle mandaadi lõpus jääb mul mõru maitse sellest suus, sellepärast et me ei räägi siin solidaarsusest Euroopa lõunapiiriga. näiteks meil Dublin on nõukogus blokeerunud, meil ei ole varjupaigasüsteemi, see kõik ei ole tore. härra Marias austatud härra president. tahaksin eh, tahaksin edastada teile Egeuse mere elanike mure, sellepärast et meil on tõesti väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid, Saamose saare elanikud tulid tänavatele meelt avaldama ja Frontexi tuleb peab tugevdama ja Frontex peab äh, oma tööd tegema tõhusalt ja tõsiselt äh, just selles osas, mis puudutab äh, piirivalvet ja mitte ainult merepiiri valvet, sellepärast et me näeme, et järjest rohkem saabub inimesi Evrose piirkonda meie maismaapiirile, nii et me peame tõhustama Frontexi